<clears throat> kallid kolleegid, äh, avame istungi. tegemist on arengukomisjoni ja väliskomisjoni äh, ühisistungiga. kohal on siin ka esimees Bertini ning Inimõiguste allkomisjon, keda esindab proua Haudala. kui kellelgi ei ole protokolli kohta midagi öelda, läheme asja juurde, mis meid on siia kokku toonud. nimelt siis äh, tutvustatakse meile täna Saharovi auhinna kandidaate tuletagem meelde, et Euroopa Parlament annab Saharovi auhinna välja igal aastal, seda juba viimased kakskümmend aastat. tegemist on auhinnaga, mis antakse kas üksikisikutele või organisatsioonidele, kes tegelevad inimõiguste kaitsega, põhivabaduste kaitsega, võitlevad rõhumise vastu ja õigluse eest ning äh, kes on äh, kujunenud oma kas siis kuulsuse või kurikuulsuse tõttu sümboliks äh, Euroopa Parlamendi meelest inimõiguste vasta-, äh, alastel võitlustel. tegemist on mõttevabaduse ja sõnavabaduse auhinnaga sallivuse eest võitlemise auhinnaga ning äh, vihkamise vastase auhinnaga. meie parlament äh, äh, annab selle auhinnaga mõista, et põhiõigused ei hõlma mitte ainult õigust elule ja füüsilisi õigusi, vaid see on ka õigus oma arvamusele ning meediavabadusele. ja võideldakse nii rõhumise vastu mis on ju ühe demokraatliku ja avatud ühiskonna parameetriks. sõna annaksin nüüd aga proua Jolile, kes on Arengukomisjoni esinaine, et osaleda samuti tänase istungi avamisel. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin omalt poolt teid ka tervitada siin meie tänasel ühisel äh, kohtumisel, tegemist on väga olulise istungiga, kus tutvustatakse siis Euroopa Parlamendi Saharovi auhinna kandidaate. me teame, et äh, meie maailmas on sümbolid väga tähtsad ja Saharovi auhinna poolt esindatav sümbol on väga jõuline sümbol. Äh, viimase kahekümne aasta jooksul on see antud väga kõrgeklassilistele Eh, organisatsioonidele või üksikisikutele. seitse kümnest eh, tänasest kandidaadist on eh, pärit arenguriikidest sellel aastal. inimõiguste austamine on üks väga oluline faktor iga riigi arengus ja see on üks arengu tagajatest. me peame kandma hoolt selle eest, et meie oma kandidaadi valikul ähm, äh, jätkaksime senist äh, traditsiooni ja et äh, me mõistaksime, et tegemist on sümboliga ja nüüd saab sõna proua Haudala, inimõiguste allkomisjoni esinaine. suur tänu, proua Jolie, ma tahaksin omalt poolt öelda, et tänase istungiga avame me kahe tuhande üheksanda aasta Saharovi auhinna laureaadi valikut. tegemist on kohtumisega, kus me tutvustame kõiki kandidaate ja oluline on siinkohal märkida, et sellel aastal möödub kakskümmend aastat Andrei Saharovi surmast ja see on väga oluline Äh, märk, me oleme rääkinud juba Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajaga sellest, et äh, detsembris peaksime me Saharovi auhinna andma üle äh, senisest võib-olla natukene pidulikumalt, kuid tuleme selle tehnilise detaili juurde tagasi hiljem. kandidaadid kandidaadi saab esitada kas nelikümmend saadikut koos või võib olla tegemist ka poliitilise fraktsiooni esindajaga ning äh, saadikud võivad äh, siis äh, praegu oma toetust esitada ainult ühele kandidaadile. fraktsiooni esimeeste konverentsi ülesanne on siis natukene hiljem valida kandidaatide seast väljas lau-, seast välja laureaat Ähm, selle auhinna võib anda kas siis üksikisikule või organisatsioonile või ühendusele ja nii edasi, vaatamata sellele, kas tegemist on juriidiliste isikutega või mitte. Äh, kandidatuuride esitamine, esitamise tähtaeg oli kuusteist september ning Inimõiguste allkomisjoni sekretariaat äh, võttis vastu kümme kandidaati. kõike, kõik kümme kandidaati on kriteeriumitele vastan-, vastavad ja on kõik siis saanud kandidaatide nimekirja. kallid kolleegid, teil on ka kirjalik ülevaade kõikidest kandidaatidest ning ma loeksin need kümme kandidaati teile ette ja pärast seda, kui ma olen ette lo-, lugenud, äh, annan siis juba kandidaatide esitajatele võimaluse viie minuti jooksul tutvustada oma kandidaati. meie kümme kandidaati on siis kõigepealt doktor Iseldin Abuelaish, Vicente Ferreri fond, David Isak, Mariam Lamizana ja Ludmilla Aleksejeva, Oleg Orlov ja Sergei Kovaljov organisatsioonist Memoriaal. ja siia kandidatuuri on hõlmatud ka kõik teised äh, Venemaa inimõiguste kaitsjad. ja siis Memoriaal organisatsioon eraldi ja mis puudutab neid kahte organisatsiooni, äh, mis mõlemad puudutavad memoriaalorganisatsiooni, ma ütleksin, et ähm, esitajad peaksid leidma tegelikult äh, kandidatuuride seadjad peaksid siis leidma lahenduse enne järgmise nädala hääletust, äh, kui me valime äh, välja kolm ähm, kandidaati, kes lähevad fraktsiooni esimeeste konverentsile. jätkan. doktor Tõnis Mukwege, isa Tadeus, Niken van Lü kodaniku nimega. Shadi Sadr kes ähm, esindab ähm, Nedat ja meie kümnes kandidaat Roberto Saviano. ehk need olid siis meie kümme kandidaati, kelle äh, kohta on teil info ka kaustas, kuid nüüd annaksingi siis järgmisena sõna nendele inimestele, kes on ähm, kandidaadid üles andnud. Äh, tekib meil nüüd võimalus kuulda, kuidas nad põhjendavad ühe või teise kandidaadi ülesseadmist. Äh, läheme äh, tähestiklikus järjekorras ja nagu ikka, tahab teinekord sõna kaks äh, sõnasoovijat ühe kandidaadi kohta ja ma ütleksin, olen karm, et ühe kandidaadi kohta on teil viis minutit, mitu inimest siis räägib, ei ole oluline selle viie minuti seas, aga pange siis või pidage silmas siis seda väikest kella, mis tiksub siin ekraanil. kõigepealt sõna aga doktor Iseldin Abuleješi kandidatuuri ülesseadjatele ja kõigepealt saab sõna proua Veronique de Kaiser. Merci, madame la présidente. La candidature du... suur tänu. doktor Iseldin Abuelashi eh, kandidatuuri seadis üles minu Rahvapartei eh, kolleeg eh, härra Pöttering ja tegi seda koos minu ja Caroline Lukasega Roheliste fraktsioonist. pärast mind võtab sõna ka keegi Roheliste esindajatest kõigepealt esmakordselt olen ma väga tagasihoidlik ja tuleb öelda, et äh, see äh, juhtum räägib iseenda eest, kõik on kuulnud sellest Palestiina gümnakoloogist. Äh, sõja ajal kaotas ta kolm tütart ja tema meeleheidet näidati läbi teleekraanide üle maailma. Iseldin Abu Elish, Gaza gümnakoloog, töötab ka Iisraeli haiglas. pärast oma laste kaotust jätkas ta tööd seal Iisraeli haiglas. ja üks operatsioonisaale seal haiglas kannab nüüd tema kolme tütre nime. see on juba iseenesest märkimisväärne kuna me räägime siin ju Palestiina ja Iisraeli konflikti ühe, konflikti ühest tulipunktist Gaza sektorist, mida kontrollib Hamas, vaatamata raskustele ei saa see piirkond endiselt toiduabi või ülesehitusabi. kuid peale selle räägime me siin ka isiklikust tragöödiast president Pöttering ja ma ise kohtasime, kohtusime härra Abuelashiga märtsikuus, kui ta käis parlamendis. ja täiesti ausalt võin ma kinnitada, et mitte kunagi varem oma parlamenditöös pole ma kohanud inimest, kes on mind viinud peaaegu pisarateni tema väärikuse ja tagasihoidlikkuse pärast, kuidas ta, mille ta on suutnud säilitada vaatamata oma tragöödiale. ma küsisin ta käest, kuidas te suudate endiselt äh, edendada leppimist pärast sellist isiklikku tragöödiat. mina olen agnostik, nagu te teate, aga tema ütles, et sellepärast, et ma usun. mul, mul on usk, ma olen moslem, ta on äh, mõõdukas moslem äh, ja Gazas on väga keeruline tänapäeval sellist Äh, selliseid usuveendumusi kaitsta, sest Hamasi kõrval on seal grupeeringuid, mis on isegi veel ekstremistlikumad ja kriminaalsemad. kui me toetame Iseldin Abueleshi kandidatuuri, ei tähenda see, et me kutsume üles leppimisele rahvaste vahel, vaid tunnustame ka inimest, kes on muutnud isikliku tragöödia ähm, rahu eest võitlemise kesk, keskmeks. mälestamaks oma abikaasat, kes äh, suri veel kolm öö, äh, kuud enne oma tütreid ning oma kolme surnud tütart, loob ta kaasas ka sihtasutuse ning ma rohkem öö, äh, sellest ei räägikski, palun lihtsalt võtke tema kandidatuuri tõsiselt. suur tänu, proua de Kaiser ja üks minut on jäänud äh, proua Nielsenile. Euh, euh, roheliste fraktsioon toetab Memoriali kandidatuuri, aga paljud meist toetavad ka doktor Abu Elaishi. lisaksin juba öeldule selle gümnakoloogi töö on sümboolselt väga tähtis. kui võtta arvesse äh, laste kannatusi Gaza sektoris, kolmsada last hukkus viimases konfliktis. Palestiina lapsed kannatavad niigi palju, nagu te teate, paljud, paljusid neist hoitakse kinni Iisraeli vanglates, äh, neid selliseid lapsi on kolmsada kuni, kuni nelisada. see gümnakoloog aitab äh, nii Palestiina kui Iisraeli lapsi ning äh, tema kandidatuuriga aitame me ka kõiki noori mehi ja naisi, kes loovad peresid seal piirkonnas ning loodavad rahule ja leppimisele. seda loodame meiegi, seda tahtsin ma teile ka meelde tuletada. samuti tuleb öelda, et doktor Abu Leish ei oodanud oma tütarde surma, et võidelda rahu eest, ta on võidelnud rahu eest juba aastaid. suur tänu, proua Nilsson. järgmine kandidaat Vicente Ferreri fond ja üles on seadnud äh, selle kandidatuuri äh, kõigepealt härra, härra Perello ja temaga on liitunud kolmkümmend üheksa liiget, härra Perello, teil ongi sõna. tänan, esimees. meie kandidaat, kes on saanud neljakümne Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadi toe toetab äh, arengu poliitika läbiviimist, tegemist on vähemuste õiguse kaitsjaga, toetatakse vähemusi, kes elavad äärmises vaesuses Indias tegemist on äh, eelkõige naistega, keda ahistatakse ja häbimärgistatakse, kuna nad kuuluvad kõige madalamasse kasti. see fond on äh, tõstnud majanduslikud ja kultuurilised õigused inimõigluste tasemele, juhtinud sellele tähelepanu. pööratakse tähelepanu tervishoiu küsimustele, elamumajandusele ja toiduabile. niimoodi soovitakse toetada kõiki neid isikuid, kes elavad äh, väga ebasoodsates tingimustes. seda fondi toetust me soovime edendada demokraatiat äh, Indias. tihtipeale räägitakse inimõiguste rikkumistest, aga ei uurita neid äh, demokraatlikes riikides. Indias toimuvad valimised, selles mõttes ta on demokraatlik, aga vaesus samas vohab seal, kõikidel inimestel ei ole, kus elada ja mida süüa. meil tuleb äh, tagada inimestele ellujäämiseks vajalik toidukogus ja mingisugunegi eluase majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised äh, õigused on äh, nüüd äh, selle fondi tegevuse raames tõstetud inimõigustega ühele pulgale. nagu ma juba ütlesin, me palume toetada seda fondi. see fond igati täidab kriteeriumid, mis on vajalikud auhinna saamiseks siis saaks see fond jätkata oma julget vajalikku tööd inimõiguste ja marginaliseeritud elanikkonnagruppide kaitsmisel. Need inimesed on sündinud maailmas sellisesse kohta, kus äh, nad ei saa elada võrdselt teistega meil tuleb äh, tagada, et vähemuste õigused oleks äh, kaitstud ka seaduslikult. selle fondi abil oleks äh, võimalik suurendada selle probleemi käsitlust, laiendada seda kõlapinda. me soovime toetada seda fondi, jätkates niimoodi Vicente Ferreri elutööd ja edendades vähemuste olukorda üle kogu maailma. suur tänu, härra Perello. nüüd läheme kolmanda kandidaadi juurde alfabeetilises järjekorras. tema on David Isak tema kandidatuuri toetab proua Eva-Britt Svensson kuue fraktsiooni nimel ning samuti Olle Schmidt ja veel kolmekümmend üks parlamendisaadikut. kandidaati tutvustab härra Maier, palun. tänan, esimees David Isak on pärit Eritreast, on ajakirjanik kirjanik-dramaturg, ta on võidelnud oma riigi iseseisvuse nimel ja ta on osalenud Eritrea demokratiseerimisel ning inimõiguste edendamisel. ühesõnaga, ta on võidelnud iseseisvuse nimel Etioopiaga ja kahekümne tuhande esimesel aastal septembris ta arreteeriti, kuna ta oli avaldanud teatud poliitilise sisuga kirja ja praegu ta on endiselt vangis. süüdistust talle esitatud ei ole, kohtupidamist ei ole toimunud. ja see olukord on saanud ka Euroopa Parlamendi tähelepanu osaliseks jaanuaris me nõudsime tema viivitamatut vabastamist. tollane parlamendi president Pöttering saatis kirja Eritrea presidendile ja väljendas seal kirjas oma muret David Isaki tervisliku seisundi halvenemise üle ja nõudis, et ta viivitamatult vabastataks. David Isak käis aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse Euroopas, ta oli põgenik Rootsis. ta sai tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal ka Rootsi kodakondsuse, nii et ta on topeltkodakondsusega Rootsi ja Eritrea kodakondsusega. David Isak esindab Aafrikat, mis on pühendunud sotsiaalsele arengule ja vabaduste kaitsmisele samas äh, eksisteerivad äh, Aafrikas valitsused, kes täiesti halastamatult karistavad kõiki neid, kes võitlevad vabaduse nimel. minu arvates oleks oluline, et Euroopa Parlament annaks Sahharovi auhinna sellele kodanikule, kes esindab äh, kõiki aafriklasi, kes on praegusel hetkel hetkel arreteeritud, ähm, kelle vabadusi piiratakse või kes on alla surutud. David Isak äh, täidab kõik äh, kriteeriumid äh, selle auhinna saamiseks ja ma loodan, et ka teised fraktsioonid võtavad seda arvesse. tänan, härra Maier, te ütlesite, et president Pöttering äh, pöördus selle kandidaadi asjus Eritrea valitsuse poole ja ma tahaksin esile tõsta endist presidenti Pötteringi, kes tõesti niivõrd aktiivselt tegutseb inimõiguste valdkonnas ja ta on siin ka kohal. ja järgmine kandidaat on Mariam Lamizana. tema kandidatuuri on esitanud Francesco Speroni Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsiooni nimel ja härra Provera esitab kandidaati, palun. Grazie, president. suur tänu, härra esimees, proua esimees. ma hea meelega esitlen teile minu poolt seatud kandidaati. Mariam Lamisana tegeleb väga-väga tõsise probleemi lahendamisega, see on väga traagiline probleem, mis puudutab väga paljusid Aafrika riike. Mariam Lamizana on olnud ka poliitilistel ametikohtadel ning töötanud paljudes organisatsioonides, kuid äh, töötab peaasjalikult äh, endiselt äh, naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemise alal. see on väga traagiline praktika, mida äh, kasutatakse väga paljude Aafrika naiste ja tütarlaste peal. vastavalt hinnangutele umbes sada nelikümmend miljonit naist maailmas peab äh, selle üle elama. lisaks sellele umbes kolm miljonit naist aastas ilmselt äh, äh, läbib selle operatsiooni ning selle tagajärjed on väga-väga rasked. operatsioon tehakse ilma igasuguste äh, hügieeniliste nõuete tagamiseta, teinekord võib see viia noorte naiste surmani. Mariam Lamizana on äh, Burkina Faso valitsuses sotsiaal- ja riikliku solidaarsuse minister. proua Lamizana on äh, ka naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemise rahvusvahelise komitee liige alguses kuulus sinna komiteesse kakskümmend Aafrika riiki. täna on organisatsioon esindatud kahekümne kaheksas Aafrika riigis ning äh, sinna kuulub ka viisteist Euroopa riiki, lisaks sellele ka Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan ning Uus-Meremaa. tegemist on sotsiaalsete kohustuste võtmisega, see ei ole poliitiline äh, töö, mida ta on teinud, teadlikkus äh, on suurenenud selle probleemi osas oluliselt ning äh, tänu sellele tööle on saadud ka konkreetseid lahendusi. Burkina Fasos näiteks on äh, naiste suguelundite moonutamise traditsioon järsult vähenenud. ja kokkuvõtteks tahaksin rõhutada üht, mis minu meelest on eriti oluline. tegemist ei ole mitte ainult öö, Mariam Lamitsana äh, töö puhul äh, selle tagamisega, et igal inimesel on õigus oma keha valitseda, kuid äh, ta võitleb ka naiste õiguste eest nii sotsiaalsetel kui ka kultuurilist, nii ka sotsiaalses kui kultuurilises mõttes, mitte ainult poliitilises mõõtmes. kui me tahame, et maailm oleks õiglasem, siis on sellised võitlused äh, väga olulised. meil on vaja sellist maailma ju ometigi, mis võtaks arvesse mõlema sugupoole äh, huvid ja vajadused, see ei ole vaja mitte ainult, vajalik mitte ainult poliitiliselt, vaid ka sotsiaal, sotsiokultuuriliselt. Nobeli Saharovi auhind antakse vas-, välja nendele inimestele, kes võitlevad inimõiguste eest äh, taoliselt poliitilises kontekstis. Mariann Lamitsana kandidatuuri puhul on aga tegemist äh, kandidaadiga, kes võitleb kultuuriliste äh, ebavõrdsuste vastu. kui me anname auhinna talle, siis me näitame üles äh, seda, et Euroopa Parlament toetab sellist väärikat võitlust, see oleks väga suur toetus inimesele, kes kaitseb inimeste põhiõigusi ning see võib omalt poolt panustada ka te teadlikkuse suurendamisele nendes riikides, kus see praktika on tavaline ning võib-olla võib see isegi viia seadusandluseni, millega kaal-, äh, keelustatakse selline tegevus, kuid kindlasti suurendab see üksikisiku väärikuse äh, tunnustamist, nii et ma paluksin kolleegidel toetada minu poolt esitatud kandidaati. suur tänu, härra Provera! Ehm, selle kandidaadi tutvustamise eest. järgmisena on eh, siis ettepanek anda äh, auhind üle Ludmilla Aleksejevale, Oleg Orlovile ja Sergei Kovaljovile, kes eh, esindavad memoriaalorganisatsiooni ja siia on lisatud ka kõik teised Venemaa inimõiguste kaitsjad ettepaneku tegid härra Harms, proua Harms, vabandust, ja härra Daniel Cohn-Bendit roolist Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel ja sõna saab Rebecca ha Harms, kes on selle ettepaneku esitanud. ja, dank, äh, Frau... suur tänu, esimees. ettepanek, äh, mille me tegime, on äh, suhteliselt äh, põhjalik äh, ja ma tahaksin seda põhjendada lähtuvalt äh, Saksamaal käimasolevast arutelust. Saksamaal äh, räägitakse käesoleval aastal tihtipeale sellest, et nüüd on möödunud kakskümmend aastat Saksamaade taasühinemisest. täpselt kakskümmend aastat äh, tagasi rääkis tollane Saksamaa Liitvabariigi välisminister Tšehhi saatkonnas olevate põgenikega Ida-Saksamaalt ja nüüd äh, on kakskümmend aastat äh, kestnud see ühinemisprotsess, mille üle ma olen väga õnnelik, aga samas ma olen õnnetu selle üle, et kui vaadata inimõiguste olukorda ja vabaduste olukorda Euroopa kontinendil, siis äh, olukord ei ole igal pool arenenud selles suunas. nii liikmesriigid äh, kui ka loomulikult äh, Brüsseli poliitikud soovivad stabiilsed ja häid suhteid Venemaaga. samas jällegi inimõiguste ja kodanikuõiguste jalge alla tallamine Venemaal ja eriti just Kaukaasia piirkonnas ei leia tihtipeale piisavalt tähelepanu. kui me püüdleme stabiilsuse ja julgeoleku poole suurel Euroopa kontinendil, siis äh, väga oluliseks äh, teemaks äh, peaks olema nii Rootsi eesistujale kui ka meile siin parlamendis Venemaal elavate inimõiguste kaitsjate mm, toetamine. Anna Politkovskaja mõrv šokeeris meid. proua Estemirova mõrv peaks meis äh, samamoodi sügavat muret tekitama ja see võrm leidis aset alles hiljuti. ma räägin äh, kohe täpsemalt äh, ka inimõiguste aktivistidest, kelle nimesid me oleme siin maininud, aga igal juhul nemad ja memoriaalorganisatsioonina moodustavad inimõiguste kaitse selgroo Venemaal. me soovime anda auhinna Ludmilla Aleksejevale, kes on üks silmapaistvamaid inimõiguste aktiviste Venemaal. tema oma tööga väärib eriti esiletõstmist. juba Nõukogude Liidu ajal alustas ta oma töödega, siis äh, eksisteeris veel täielikult äh, Gulagi vangilaagrite süsteem ja tal oli julgust äh, töötada isegi Gulagi vangide nimel ning ta koos äh, härra Sahharoviga pani alguse inimõiguste alasele tööle tollases Nõukogude Liidus ja jätkab nüüd julgelt Venemaal. Oleg Orlov äh, alustas äh, tuhande üheksasaja kolmekümne üheksandal aastal inimõiguste organisatsiooni, lähtudes äh, Helsingi äh, kokkuleppe põhimõtetest ja nende rakendamisest Nõukogude Liidus oma pikaajalise tööga ja eriti just selle töö sisuga on ta igati ära teeninud selle auhinna, härra Orlov on äh, praeguse memoriaali esimees ja ta on äh, igati ära teeninud äh, selle auhinna. memoriaalil on põhjalik arhiiv, nad on teinud ära ajaloo temalist tööd äh, inimõiguste kohta Venemaal ja nad on igati ära teeninud Sahharovi mõttevabaduse auhinna. inimesed, kes seda tööd teevad, äh, riskivad äh, oma eluga ja seetõttu nad on eriti ära teeninud autasustamise. Nad võitlevad äh, turvalisema kontinendi nimel ja see on kindlasti tugevaks põhjuseks täna. suur tänu, proua Harms. järgmine kandidaat äh, läheb samas suunas, puudutab jällegi memoriaalorganisatsiooni. memoriaali on üles seadnud äh, härra Sarjus Volski, keda toetab viiskümmend üheksa saadikut ja ma paluksingi, et härra Saarjus Volski siis tutvustaks meile oma kandidaati. suur tänu, proua esinaine, lubage mul kõigepealt rõhutada seda, et Saharov ise oli memoriaali esimene juht. teiseks äh, olen täiesti nõus sellega, mida ütles Rebecca Haams ja need kaks ettepanekut, äh, nagu me ütlesime, peaks kokku pandama. see ettepanek, mida me arutasime nii teiega, proua Harms, kui ka härra Kohn-Benditiga, aga ka teiste kolleegidega, sest see on äh, fraktsiooniülene ettepanek, äh, oli siis anda Saharovi auhind proua Aleksejevale, härradele Kovaljovile ja härra Orlovile. härra Orlov on selle äh, Äh, organisatsiooni president, nagu äh, proua Harms ütles, nad on kõik inimõiguste kaitsjad ja ja tegelikult äh, esindab neid kõiki Memoriaal organisatsioon. ning kui koda otsustab nii, siis peaks tõesti need kolm inimest siia kutsuma Memoriaali nimel. Saharovi auhind on muutunud oluliseks vahendiks Euroopa Liidus, e-, Euroopa Parlamendis. seeläbi saab tugevdada Euroopa Liidu välispoliitika prioriteete. sellel aastal on meil võimalus anda auhind kandidaadile, kes täidab kõik kriteeriumid, aga kes vajab ka meie toetust oma töö tegemisel meie idanaabruses. kui me räägime siin kriteeriumitest, siis öö, artikkel kahe kriteeriumid on kõik memoriaalil täidetud. vähemuste kaitse, demokraat-, inimõiguste kaitse, demokraatia ja õigusriigi kaitse. memoriaal tegi-, tegutseb kolmel frondil, kõigepealt ajaloolise mälu säilitamine, mis puudutab Nõukogude režiimi kuritegusid läbi publikatsioonide teiseks Nõukogude režiimi all kannatanute ja nende sugulaste aitamine, mis puudutab äh, põliselanikke, vähemusrahvaid Nõukogude Liidus ja nii edasi. ning kolmandaks, endiste Nõukogude vabariikide praegust, praegune olukord. memoriaal jälgib niinimetatud äh, potentsiaalsete ja tegelike inimõiguste rikkumise kohtade tulipunktide olukorda, nagu Moldova, Turkmenistan, Krimm, Põhja-Osseetia, Ingušeetia, Aserbaidžaan, Tšetšeenia äh, ja Ingušeetia. Nende prioriteetideks on kodanikuühiskonna ja demokraatia edendamine, mis põhineb õigusriigil, avalik avaliku tea-, avalikkuse teavitamine ja äh, ajaloolisest äh,, ajaloost ning seega memoriaal üritab täita meie enda eesmärke ja seda koha peal Euroop- ja Euroopa Liidu lähinaabruses. Memoriaal on meie loomulik partner, liitlane ja sõber, kui me räägime siin Euroopa väärtustepõhisest välispoliitikast aga nende tegevus on nüüd ohus. kahe tuhande kaheksanda aasta resolutsioonis mõistis hukka meie koda juba selle, kuidas no Venemaa prokuratuur puistas Memoriali peakorterit ning konfiskeeris nende kahekümne aasta töö tulemused. samuti mõistsime me hukka mitmed rünnakud inimõiguste kaitsjate vastu Venemaal. milline oli tulemus siis? Natalja Estemirova, Tšetšeenia inimõiguste rikkumistest rääkija tapeti ning uurimine peatati kaheks kuuks. Memoriaal pidi oma töö katkestama, kaitsmaks oma kaastöötajaid. aga nad jätkavad. aga tagakiusamine jätkub, sest Stalini äh, pojapoeg näiteks läks nüüd kohtusse, et mõista õigeks tema äh, vanaisa. me peaksime kasutama ära Saharovi auhinna võimalust äh, au, auhinnata siis neid inimesi, kes tegelevad nii raske tööga. Nad on äh, julged, me saame äh, neid aidata ja see on meie moraalne kohustus, aitäh. Kiitos oikein paljon, herra. Suur tänu, härra Sarjus Volski, selle kandidaadi tutvustamise eest ja järgmisena nimekirjas doktor Deniss Mukwege ja härra Mukwege kandidu-, kandidaadi saadis üles härra Verhofstadt, kes on ALDE fraktsiooni esimees ja esitas selle siis oma äh, fraktsiooni nimel ja, ja tutvustab meile kandidaati härra Donskis suur tänu, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, tunnustust avaldada kõikidele nendele suurtele isiksustele, kes võitlevad inimõiguste eest, kes on täna kandidaatide nimekirjas. ja muidugi tundsin ma eriti suurt liigutust, kui mainiti siin Sergei Kovaljovi ja Memoriaalorganisatsiooni. tegemist on härra Kovaljovi puhul äh, Äh, väga suure inimõiguste eest võitlejaga, suure iksisusega, kes on äh, Saharovi äh, auhinna vääriline, olles umbes sama suur mees, kui oli Saharov ise. kuid fraktsiooni nimel tahaksin ma tutvustada meie kandidaati. kandidaate oli ALDE fraktsioonis esialgu kümme. internetis hääletasime me elektrooniliselt kõikide kandidaatide osas ja meie ja meie kandidaat on Deniss Mukwege. Eve Ensler, kes on Vagina monoloogide autor, kirjeldas äh, teda väga hästi. Kongos, kus igal aastal vägistatakse jõhkralt kümneid tuhandeid naisi, parandab nende haigeid kehasid ja hingi doktor Deniss Mukwege, tsitaadi lõpp. tegemist on humanistiga, arstiga, günekoloogiga. doktor Mukwege on Buk-, Pukavus äh, asuva Pansi haigla rajaja ja juhataja. ta on spetsialiseerunud gümnakoloogilisele taastavale kirurgiale ning on pühendunud oma elu grupivägistamise ja jõhkra seksuaalse vägivalla ohvriks langenud kümnete tuhandete Kongo naiste ja tütarlaste aitamisele. Pansi haigla loodi üheksakümne üheksandal aastal ning ta on taastavat kiru-, taastavaid operatsioone üle kümne tuhande 000 patsiendi puhul läbi viinud, mõnikord isegi on vaja olnud kaks korda opereerida, lisaks sellele, et koolitab ta välja medõdesid ja teisi töötajaid, seda tehakse kõike koostöös rahvusvaheliste ekspertidega ja seda läbi Adidas Abebas asuva haigla kahe tuhande üheksandal aastal sai ta üsna mitu rahvusvahelist auhinda et tunnustada tema tööd kümnete tuhandete seksuaalse vägivalla ohvrite ravimisel Kongo Demokraatlikus Vabariigis. sealhulgas ka kahe tuhande kaheksanda aasta ÜRO inimõiguste auhind, kahe tuhande kaheksanda aasta Olav Palve auhind väljapaistvate saavutuste eest rahu edendamisel. ja Nigeeria ajaleht Daily Trust valis Deniss Mukwege kahe tuhande kaheksanda aasta aafriklaseks. mis on aga väga oluline, on see, et need auhinnad ähm, aitasid juhtida maailma tähelepanu sellele, mida Mukwege ja teised olid kirjeldanud kui seksuaalse vägivalla epideemiat Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas, kus sõjapiirkonna võitlejad kasutasid naiste ja tütarlaste süsteemilist vägistamist tsiviilis, tsiviilelanikkonna terroriseerimise ja ümberasustamise vahendina. ALDE fraktsioon on nimetanud ähm, väljapaistva inimõiguste eest võitleja ja põhiõiguste eest võitleja oma kandidaadina. mul oli väga suur au tema kandidatuuri siin tutvustada ja paluksin kõikidel kolleegidel minu ettepanekut toetada. suur tänu, härra Tonskis! see oli eh, doktor Deniss Mukwege, Mukwege tutvustus ja järgmisena isa Tadeus, kes kannab kodaniku nime John Van Lee ja härra Kaaler ja nelikümmend neli kolleegi on äh, tema kandidatuuri toetanud ja sõna saabki härra Kaaler kandidatuuri tutvustamiseks. ja, suur tänu, esimees. mul on au esitleda siin kuuekümne kolme aastase Rooma katoliku pleestri kandidatuuri ta on praegu üksikvangistuses Basaus Põhja-provintsis, kus ta kannab kaheksa aastast vangistust. ta on alates seitsmekümnendatest aastatest umbes seitseteist aastat vangis istunud äh, eriti just äh, inimõiguste ja demokra-, demokraatia ja sõnavabaduse kaitsmise pärast. kogu tema elu on pühendatud vägivallatule võitlusele. ta mõisteti äh, vangi, kuna ta avalikustas peapiiskopi kirja, kus juhiti tähelepanu religioossele allasurumisele, ta lasti küll vabaks, aga tal keelati oma ametipostil töötada ja siis äh, ta võeti kinni, mõisteti tuhande äh, üheksasaja kaheksakümne kolmandal aastal kümneks aastaks vangi, alles tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal lasti ta vangist välja. politsei jälgis teda pidevalt, jälgib edasi, aga tema võitleb inimõiguste ja sõnavabaduse eest endiselt. kahe tuhande esimesel aastal ta osales äh, USA kongressil sõnavõtuga ning äh, paar kuud pärast seda, kahe tuhande esimese aasta sügisel ta mõisteti viieks aastaks vangi. rahvusvahelise surve tõttu ta vabastati ja siis aastal kaks tuhat kuus ta kirjutas äh, koos äh, teiste autoritega Vietnami demokraatia ja Vabaduse manifesti, äh, mis kannab numbrit äh, kaheksa neli null kuus. ta on äh, osalenud põrandaaluse arvamusvabaduse ajakirja väljaandmisel ja mitmetes teistes kodanikuvabadustega seotud tegevustes kahe tuhande seitsmendal aastal äh, mõisteti ta veel kaheksaks aastaks vangi selle manifesti ajakirja tõttu. kui äh, ta soovis äh, kõneleda maha kommunism, siis tal hoiti suud kinni, see kõik anti üle ka televisioonis ning see videoklipp levis interneti vahendusel Nguyen Van Lee teisel äh, detsembril kaks tuhat üheksa ei saanud äh, amnestiat ja tsiteerin inglise keeles. Äh, amnestia antakse ainult inimestele, kes teevad edusamme rehabilitatsioonis, nii ütles Vietnami valitsuse minister ja kuna tema oma arvamust äh, sõnavabaduse ja demokraatia osas ei äh, muutnud, äh, siis talle ka armu ei antud. Amnesty Internationali andmetel on ta aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm mõttevabaduse vang. ta võitleb demokraatia nimel me soovime eelkõige just sellepärast toetada tema kandidatuuri ja me soovime saata sellega ka signaali Vietnami ametivõimudele, tänan. kiitos oikein paljon, härra. suur tänu, härra Kaaler. see oli siis isa Tadeuse kandidatuur. järgmisena, järgmine kandidaat, eh, Shadi Sadr kes esindab Needa ja Iraani kodanikke, kes siis võitlevad inimõiguste eest. kandidaadi on üles seadnud äh, prouad Šake ja Lohpiiler koos kolmekümne kaheksa teise parlamendisaadikuga. sõna saavad nii proua Šake kui ka proua Lohpiiler sõna ja tutvustavad nad meile siis proua Saadri kandidatuuri ja kõigepealt saab sõna proua Šake suur tänu, proua esinejani ja suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on toetust avaldanud sellele kandidatuurile. mainiksin ära ALDE fraktsioonist Alexa Alvaro ja proua Lohpilleri Alvaro. Iraan on mürgine kõikide oma naabrite ja oma kodanike vastu pärast äh, eelmisel aastal on suvel toimunud valimisi, mitmed iraanlased äh, tõusid äh, üles äh, valimiste võit-, äh, võltsimise vastu, nad ei olnud pelgurid ning võitlesid selle nimel, mida meie siin Euroopas peame is-, iseenesestmõistetavaks, nende inimeste julgust ei tohi alahinnata. Iraani tänavarahutustest sai ka tapatöö näiteks ühe noore naise tapmine, keda nägi terve maailm. tänu uuele meediale ja Twitterile äh, sai terve maailm jälgida seda, kui vastupidav on Iraani rahvas, see vastupidavus on säilinud ka pärast aastakümneid brutaalset äh, totalitarismi. senised teod äh, olid maailma eest äh, varjul, kuid viisid siis tohutute massirahutusteni eelmisel suvel iga päev rikutakse Iraanis inimõigusi, eriti just naised on igas eluaspektis diskrimineeritud. toon mõned näited, need on küll natukene võib-olla liiga graafilised, kuid need on siiski näited sellest, miks äh, Shadi Sadrile äh, peaks auhinna andma ja millega tema tegeleb iga päev. Äh, kividega surnuks loopimine Iraanis naiste surnuks loobimine on veelgi jubedam, sellepärast et neid maetakse sügavamale kui mehi näiteks. üks julmus veel, naised, kes mõistetakse surma, vägistatakse enne tapmist, sellepärast et muidu võiksid nad surma minna neitsitena. inimõiguste eest võitleja, inimeste aktivistide eest võitleja on äh, Shadi Sadr advokaadina on ta ennast alati riski, tihti riski alla pannud, kaitstes oma kliente, ta võitleb äh, väidetavate kuritegude vastu ning võitleb surmanuhtluse vastu samuti, kuid ta on nõudnud ka suuremat võrdsust pereõiguse osas ning äh, naiste paremat, äh, parema staatuse eest tööturul lisaks sellele, et ta on naine ja ema, on ta ka ning kirjutab blogi ja üritab äh, teadvi-, teadvustada siis, teadlikustada kümneid tuhandeid naisi nende õigustest, ta on mitu korda vahistatud. tavaliste iraanlaste eest võitleja, ebaõigluse eest vasturääkija teenib Saharovi auhinda. see oleks selge sõnum Iraani rahvale et Euroopa ei ole valmis aktsepteerima seda seninägematut julmust Iraani enda kodanike vastu. suur tänu, proua Šrake! ja veel on paar minutit jäänud ja selle paar minutit kasutab ära proua Lohpiller. tänan, esimees! ka mina toetan ettepanekut anda Saharovi auhind äh, proua Shadi Sadrile. see sellega saaks esimest korda auhinna Iraani kodanik, tema julgus, tema pühendumus ja tema intelligentselt ja strateegiliselt väga hästi läbimõeldud tegevused teevad temast suurepärase Sahharovi auhinna kandidaadi. aga lisaks sellele tuleb arvestada ka faktiga, et äh, Shadi Saadri elu on pidevalt äh, ohus, juulis äh, teda näiteks rünnati ja peksti. kui ta saaks auhinna, siis see antaks üle ajahetkel, kui paljud Iraani kodanikud võitlevad selle nimel, et Iraani põhi seaduses ja rahvusvahelistes lepingutes olevad õigused oleksid neile ka tagatud. me loeme väga palju Iraani tuumaprogrammiga seotust, aga väga vähe on lugeda selle kohta, kuidas võideldakse põhiõiguste nimel Iraanis. aga see ei tähenda, et protestid oleksid äh, vaibunud. vastupidi, Iraan on praegu ajaloolisel teelahkmel esimest korda kolmekümne aasta jooksul äh, oleme me silmitsi massiliikumisega, millel on tugev selgroog äh, läbi kogu ühiskonna kihtide, eriti noorte hulgas. tuhanded mehed ja naised kõikidest vanusegruppidest äh, lähevad tänavale, riskides oma vabaduse ja eluga kui me anname Saharovi auhinna niivõrd väljapaistvale inimõiguste kaitsjale kui Shadi Sadrile, siis äh, me saadaksime välja tähelepanuväärse signaali selle kohta, et me oleme solidaarsed ja me austame neid, kes äh, võitlevad Iraanis äh, kogunemisvabaduse, vabade valimiste, sõnavabaduse nimel ning võitluses riskeerivad väga palju ka täna suur tänu, proua Lohpiiler. proua Šake ja proua Lohpiiler siis esitasid Shadi Saadri kandidatuuri ja viimasena saab tähestiku järjekorras äh, sõna meie, äh, meie kümnenda kandidaadi esitajad, Roberto Saviani esitajad Sonja Alfano ja veel kolmkümmend üheksa liiget ja sõna saab proua Alfano, palun. grazie, grazie tutti kolleegi e.... suur tänu, kõik kolleegid. mul on suur au öö, esitleda Roberto Savianat, kuigi tuleb öelda, et kõik teisedki kandidaadid on suurepärased. Roberto Saviano on Itaalia ajakirjanik ja kirjanik, eelmisel nädalal sai ta kolmekümneaastaseks. ta kirjutas suurepärase raamatu Gomorra ja kohe pärast selle raamatu öö, ilmumist mõistis maffia ta surma. ta ise on öelnud, et ta peab praegu elama nagu surnu. ta ei saa kuskil käia. ta ei saa kellegagi suhelda peale oma paari öö, ihukaitse. ma tooksin välja paar äh, härra Saviano ütelust, mille põhjal me esitasime tema kandidatuuri. ta on siin rääkinud näiteks kolmeteistkümneaastasest Sitsiilia tüdrukust Annalise Durantest, kes tapeti kahe tuhande neljandal aastal. siiski ta oli siis neljateistkümneaastane. ta tapeti selja tagant. aga me, kõik, kõige hullem on vaikus, me peame rääkima, sest sõnad tekitavad plahvatuse. minu nimi on Monika, ma kasvasin üles Sitsiilias, mida seostatakse maffiaga. aga ma ei ole kunagi näinud maffiat, ma olen nendest küll kuulnud, ma olen näinud neid televisioonis tavaliselt, kui keegi tapetakse, siis kihab terve Itaalia, aga pärast matuseid kõik unustavad. ning siit siia oleme me sellega harjunud. kuidas aga saame me sellise terroriga harjuda? kolm aastat tagasi ostsid minu vanemad äh, härra Saviano raamatu Gomorra. ma ei ole seda lugenud, aga eelmisel aastal nägin ma selle põhjal tehtud filmi see, siis lugesin ma ka raamatut. mind hämmastas see, et et, et eh, härra Saviano mõisteti selle raamatu pärast surma maffia poolt. ta on alles kolmekümne aastane ning, aga ta saab rääkida ainult oma ihukaitsjatega. ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et ta peab selle pärast ennast peitma kui me anname Savianole auhinna, siis me anname noortele inimestele lootust, et on võimalik võidelda maffia vastu ning loodetavasti Saviano pääseb oma vanglast ning saab elada normaalset elu, saab abielluda, saab lapsi ja lapselapsi ning saab ühel päeval viia oma lapselapsed kooli. mina ei tundnud kunagi oma vanaisa. aga teie Euroopa Parlamendis saate päästa härra Saviano oma piinadest ning eh, annab, saate anda lootust vabadusele. kiitos oikein paljon, proua. suur tänu, proua Alfano. nii, kallid kolleegid, eh, kõik eh, kandidaadid on meile nüüd tuttavad. kõik kõik äh, kandidaadid täidavad Saharovi auhinnale seatud kriteeriumid äh, kõrgelt ja meil on nüüd võimalus äh, lühikeseks debatiks ähm, ja ma paluksin teil ajast kinni pidada. härra Landsbergis ja proua de Kaiser on seni soovinud sõna, teistelgi võimalus sõna saada, kuid ma tõesti palun, et te teete lühidalt, nii et kõigepealt härra Landsbergis suur tänu, proua esinaine, kallid kolleegid, ma tuletaksin teile veel meelde seda, mida ütles härra Sarjuš Volski äh, proua Estemirova kohta, kes on äh,, kes oli siis vara lahkunud Estemirova äh, me, vara, memoriaali liige. võitles äh, ta Kadõrovi töö vastu kellele muuseas ei meeldinud ka Anna Politkovskaja, nagu te teate, on tegemist Venemaa suure ähm, kangelane äh,. Natalja Istemirova äh, on kirjutanud palju raamatuid ning ta oli muuseas ka Saharovi auhinna kandidaadiks paar aastat tagasi äh, koos Sergei Kovaljoviga. tollal otsustati eelistada Valgevene sõltumatute ajakirjanike liitu. Kovaljov ja Estemirova said Robert Schumani medali laureaatideks. täna tuleb Estemirova ära mainida kogu memoriaali kandidatuuri raames äh, kahjuks on ta meie seast lahkunud, äh, nii nagu ka paljud teised inimõiguste eest võitlejad Venemaal. Sergei Kovaljov äh, ja, ja kaksteist kandidaati on täna veel elus ning memoriaal ei ole veel äh, keelu alla pandud, kuigi neid kiusatakse taga ja on saat- ning nende tegevus on teatud piirkondades keelustatud, äh, nagu näiteks Tšetšeenias, kuid neid, nende tööd peab austama. meil on täna võimalus avaldada toetust nende pühendunud ja julgete inimeste nimel, kes võitlevad selles piirkonnas inimsuse eest. memoriaali ja äh, memoriaali äh, juhtide ühiskandidatuur teenib, on ära teeninud meie tõsisema kaalumise ja on ära teeninud minu toetuse. suur tänu, härra Landsbergis. kallid kolleegid, palun piirduge nii kui vähegi võimalik ühe minutiga, sest et meil on veel paar asja siin ähm, arutada täna. järgmisena saab sõna proua De Kaiser ma tahaksin infot lihtsalt edastada, proua esinaine. meie fraktsioon, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon ei esitanud fraktsiooni nimel kandidaati, kuna meil on, meil oli teisigi kandidaate, kuid allkirjade kogumisel ei jäänud meil lihtsalt aega äh, allkirjastada seda koos äh, härra Pitellaga, et toetada ka Shadi Saadri kandidatuuri äh, kui ma tahaksin öelda, et meie fraktsioonis on inimesi, kes toetavad ka Shadi Saadri kandidatuuri vähemalt esimeses hääletusvoorus. suur tänu, proua de Kaiser. härra Mauro, palun. suur tänu, proua esinaine. ausalt öeldes äh, ei ole ma sugugi rahul ähm, sellega, kuidas on kajastatud äh, siin äh, meie tänaseid kandidaate. kui kõik need inimesed on tõesti nii suured isiksused, äh, siis on täna ju maailmas endiselt nii palju režiime, kes rikuvad inimõigusi, jääb mulje sellest. kui ma kuulasin siin kolleege täna, aga jäi mulle mulje, et me ei keskendugi enam teatud piirkondadele maailmas. me peame täiesti normaalseks seda, et ühes või teises kohas inimõigusi nii rängalt rikutakse. Äh, ma olen aastaid näiteks Vietnami vaadanud äh, kui väga positiivset piirkonda, me kaldume arvama, et olukord seal paraneb, kuid täna siin härra Kaalerit kuulates on mulje muidugi hoopis teine Saarovi auhind ongi selle jaoks ju tegelikult äh, toodud, et sellised asjad tuleksid esile, mis muidu jäävad varju. suur tänu, härra Mauro. härra Schmidt, üks minut on teil, palun. Thank you, madam chair, I um, just suur tänu. mina sooviksin siin rääkida ajakirjanik David Isakist, kes on olnud vanglas juba kaheksa aastat alates kahekümne kolmandast septembrist kaks tuhat üks. see on loomulikult äh, kohutav olukord. Äh, me päris täpselt ei tea, aga, aga ta vist on väga haige, ta ei ol, ole äh, saanud õiglast kohtuprotsessi ning nii palju kui mina tean, siis ta on ainuke Euroopa Liidu kodanik, kes istub vangis selle eest, et ta kasutas oma õigust ennast väljendada. ja ta on kaheksa aastat olnud vanglas, meie ei ole mitte midagi teinud, see on häbiväärne. tema pere ela, elab Göteborgis, kus praegu kohtuvad Euroopa Liidu liidrid ja nemad ei, tema pere ei tea temast mitte midagi ning võib-olla, kui me anname talle Saharovi auhinna, leevendab see tema olukorda võtta myös era-. suur tänu, härra äh, Schmidt, kuid äh, ka härra Saviano on äh, Euroopa Liidu kodanik ikkagi, ma tuletaksin selle meelde, kes on meie kümnes kandidaat. sõna saab järgmisena proua Munif. suur tänu. kõik kandidaadid on auväärsed, paljude puhul nendest on juhtunud, paljudele nendest on juhtunud paljugi halba, aga ma arvan, et me peaksime seda instrumenti, mis meie käes on, kasutama selleks, et auhinnata kandidaati, kelle kelle puhul räägime me rohkem kui ühest inimesest ning kelle auhindamine mõjutaks ka tulevikku. me ei anna ju auhinda ainult ühele inimesele, ükskõik kui oluline see inimene on või ükskõik kui traagiline tema olukord on, ükskõik kui palju ta on kannatanud. kui me vaatame Ferrera äh, fondi ja India olukorda, siis see kandidaat Äh, äh, vastaks nendele kriteeriumitele ja meie au hindaks ainult ühte inimest. ja tänu, proua Muniz, kaks kõnesoovijat veel, kahjuks äh, sellega olen ma sulgenud kõnelejate nimekirja, kõigepealt härra Svoboda ja siis härra Schultz uh,. tänan. meil on nüüd siin tõesti olukord, kus me peame tegema valulikud valikud ja ma tahaksin äh, öelda välja oma eelistuse. tegemist on äh, günekoloogiga, kelle on pakkunud välja kolleegid De Kaiser ja Pöttering. sotsiaaldemokraatide delegatsioon, kus äh, osalesid lisaks minule härra Severin ja paljud teised, käis Moskvas, kohtusime seal Memoriali esindajatega ja ma tahaksin öelda, et äh, kui me siin äh, valime välja ühe, siis me ei hääleta kellegi teise vastu, lihtsalt meil on niivõrd palju häid kandidaate, et muidu ei saa. tänan, härra Svoboda, teiepoolne märkus on ääretult oluline, me oleme sellega kõik nõus. nüüd äh, viimasena saab sõna selles voorus veel härra Schultz, palun. olen äh, täielikult nõus äh, eelkõneleja härra Svobodaga, kõik kandidaadid on äh, ära teeninud Sahharovi auhinna. me peaksime keskenduma kriteeriumitele elutöö ühelt poolt ja aktuaalne poliitiline mõju teiselt poolt. ajakirjanike sarimõrvad Venemaal on levitamas sellist äh, hirmuatmosfääri ja kodanikuühiskond on äh, tõesti praegu äh, praktiliselt kokku varisemas. me peaksime toetama inimesi, kes sellises olukorras julgevad võidelda inim- ja kodanikuõiguste eest. mina ise olen pärit Saksamaa Demokraatlikust Vabariigist, olin opositsioonis äh, ja meile olid suuresti abiks omas töös Vene dissidendid, äh, nii-öelda Helsingi äh, grupp, kes äh, suuresti panid aluse sellele hoole, mis Baltikumist edasi liikudes meid kõiki tabas täna. nüüd suur tänu, härra Schultz ja ma tahaksin kõikidele kolleegidele veel meenutada seda, kuidas nüüd äh, menetlus edasi välja näeb seoses äh, Saharovi kandidaadi äh, lõpliku väljavalimisega, kõigepealt pannakse siis kokku äh, kolm nime, mis selgivad, selguvad pärast hääletust, mis toimub kuuendal oktoobril siin Brüsselis. see on Väliskomisjoni ja Arengukomisjoni ühiskohtumine, ühisistung, kus valitakse, tegemist on kinnise koosolekuga edasi, äh, fraktsiooni esimeeste konverents hääletab äh, kahekümne teisel oktoobril. laureaat kutsutakse aruteludele neljateistkümnendal detsembril Strasbourgis. tegemist on Välis-, Arengu- ja Inimõiguste Allkomisjoni ühisistungiga ja neljateistkümnes detsember on äh, ühtlasi doktor Andrei Saharovi kahekümnes surma-aastapäev. auhinnatseremoonia toimub kuueteistkümnendal detsembril keskpäeval Strasbourgis meie täiskogul ja parlamendi sekretäriaat äh, üritab anda endast parima, et see sündmus leiaks kajastamist nii palju kui võimalik ka väljaspool parlamenti, selleks et äh, jõuaks sõnum kõigile inimõiguste kaitsjatele maailmas ja neid äh, motiveeriks ja aasta-aastalt on Saharovi auhinna maine inimõiguste eest võitlejate seas äh, tõusnud. ja suur tänu kõikidele kolleegidele, kümme suurepärast kandidaati aastaks kaks tuhat üheksa ja selle päevakorrapunktiga on nüüd kõik, kuid meil on veel üks päevakorrapunkt, see puudutab nimelt seda, et meie komisjonid on otsustanud koos esitada nõukogule suulise küsimuse, see puudutab äh, demokraatlikku toetust ähm, välisasjades, tegemist on Arengukomisjoni, Välisõiguste Komisjoni ja Inimõiguste Allkomisjoni ühtse suulise küsimusega. põhjus, miks me sellise küsimuse esitame, on see, et eesistujariik Rootsi tahab äh, vägagi pöörata tähelepanu demokraatia ülesehitamisele välissuhete raames ning peab seda väga oluliseks äh, meie välispoliitikus. Rootsi eesistujariigina oli seisukohal, et äh, me peaksime äh, nii ühtselt ja järjepidevalt tegutsema kui võimalik selleks, et me saaksime demokraatiat arendada maailmas. ja selles mõttes ongi üldasjade nõukogus kuusteist, seitseteist oktoober arutelul nõukogu otsused äh, küsimusel. meie eesmärgiks on see, et äh, kõikides sektorites ja kolmes erinevas sambas äh, saaksime me keskenduda sellele, kuidas demokraatiat kõige paremini edendada, millised vahendid on selleks kõige sobivamad ja sellepärast ongi kolm komisjoni esitanud nõukogule siis selle ühise küsimuse ja nagu ma aru saan, Arengukomisjoni koordinaatorid on selles tekstis kokku leppinud, seda kirjalikul teel, ja Väliskomisjoni laiendatud töögrupis kahekümne kaheksandal septembril eelmisel esmaspäeval räägiti. ja minu ettepanek teile on praegu see, et me ei räägiks äh, enam selle teksti sisulisest poolest, vaid äh, võib-olla me võiksime selle lihtsalt heaks kiita, et me saaksime selle oktoobri täiskogu päevakorda ja küsimus ongi, kolleegid, teile, kas me võime selle suulise küsimuse vastu võtta sellisel kujul? keegi otseselt vastu ei väida, seega on see vastu võetud ja esitame selle küsimuse nõukogule, suur tänu! päevakorrapunkt number neli, muud küsimused, neid meil pole tänan kõiki osalemast, sellega meie istung päädinud, suur tänu! Uno, dos, uno, dos.